Palatski ülikool ka on haridusliku rakenduse välja töötanud õpetajatele ja lapsevanematele. selliseid asju peab kasutama rohkem yes.. kolleeg Ciodaro Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun, sõna on teil. suur tänu. maailm on muutunud. ja see võib-olla on hea asi aga lapsed on endiselt haavatavad ja oleme väga mures nende pärast, eriti mis puudutab veebisisu. ma pean silmas pedofiiliat, lapspornograafiat, ahistamist, šantažeerimist veebis ja kui kaua lapsed internetis viibivad, seegi valmistab mulle muret. mina kodulinnas ravin lapsi, kellel on tekkinud probleemid liiga kaua internetis olemisest. vaatamata sellele, et meil on palju igasuguseid ettekirjutusi, kõik see aina süveneb. jah, hariduslikke samme on vaja, samuti tehnoloogilisi eh, meetmeid, et muuta internet turvalisemaks. millised on need kolm sammu, mida te esimesena peate astuma, komisjon, küsimus teile nüüd kolleeg Pereira kuue fraktsioonist, palun. suur tänu. internetis on oht, et äh, isikuandmetega profileeritakse inimesi, kasutatakse kurjasti isikuandmeid. teine probleem on äh, seksuaalne ahistamine, küberahistamine, küberkiusamine Äh, eale mittevastav sisu, reklaam, äh, millel on seksuaalne alatoon. nüüd me peame tegema nii, et lapsed oleks nendele ohtudele avatud nii vähe kui võimalik. Äh, võib-olla peaks kaaluma mingeid meetmeid, mida tõesti saaks rahen-, rakendada ja mis ei piiraks isikuandmete kasutamist, Äh, respekteeriks äh, põhiõigusi ning äh, internetiteenused peaksid olema kindlad ja samas ei tohiks kedagi maha jätta interneti arengust. suur tänu ja nüüd Helen Tali. proua volinik, palun. suur tänu. suur tänu kõigile, kes panustasid tänasesse mõttevahetusse ma olen üles tähendanud kõik teie kommentaarid, kõik need meetmed, mida siin soovitati. ma oma avasõnas juba ka mainisin neid. enne kui me kuulasime teie kommentaare. komisjon äh, on rõõmus, kui tõesti äh, see teema on muutunud väga tähtsaks ja Euroopa Parlament toetab meie lähenemist. Euroopa Parlament võib samas ka Euroopa Komisjoni toel loota online ohutuse suurendamises laste jaoks väga oluline on kõrged kaitsestandardid ning ka äh, tööstussektori asjakohane lähenemine. internet äh, soodustab Euroopa Liidu majanduse arengut, äh, interneti kasutamine on nagu investeering Euroopa Liidu tulevikku. seega suur tänu nende mõtete eest, mis te täna avaldasite, debati eest, me oleme arvesse võtnud kõik teie märkused, tänan. suur aitäh! sellega on meie debatt läbi laste interneti üle ja järgmine teema päevakorras on koroonaviirus, põhiõiguste Euroopa koordineeritud lähenemisviisi tagamine. annan teile jälle sõna, proua volinik palun. You, and... suur aitäh, juhataja. on ilmselge rohkem kui kunagi varem, et antimikroobikumide resistentsuse kasv ja e, erinevate taudide, haiguste levik seoses kliimamuutustega ohustavad meid ja koroonaviiruse saabumine on üks näide sellest. nüüd on vaja Euroopa Liidu ülest ja rahvusvahelist koordineerimist, Euroopa Parlament on e, meie tähtis partner ja mul on hea meel, et saan teiega arutada Euroopa Liidu vastust praegusele tervishoiukriisile. nüüd eh, meil on Euroopa Haiguste Kontrollikeskus, mis tegeleb eh, sellega, et eh, haiguspuhang kontrolli alla saada ja liikmesriigid jagavad informatsiooni, samuti rahastavad vaktsiiniuuringuid ning äh, töötavad välja Euroopa Liidu kaitsemehhanisme. võin selle kohta isegi tuua konkreetseid näiteid ja rääkida sellest, kuidas parendada oma vastust kriisile. kõigepealt äh, peaks tervitama seda, et tõesti kõik, kes eesliinil, kõik meedikud, kes eesliinil töötavad, on pühendunud oma tööle eelmisel nädalal pidime muidugi kahetsusega nentima, et doktor Wu Leng-Lang suri, tema oli esimesi, kes koroonaviiruse eest hoiatas. nüüd äh, valdkonnaülene koordineerimine Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil on väga oluline. kahekümne kaheksandal jaanuaril algatas ähm, president van der Leyen komisjoni kriisi koordineerimise mehhanismi. minu kolleeg Lennar Tšetš mm, tegeleb erakorraliste olukordade koordineerimisega ja ta on kokku kutsunud vastava koosoleku, kus osalesid kõik äh, äh, asjasse puutuvad äh, talitused, tervishoid, teadus, transport, arengukoostöö, kommunikatsioon, kõik olid esindatud nüüd ähm, nad rõhutasid ka seda, et niisugune väljakutse eeldab kollektiivseid jõupingutusi ja kõikide mehhanismide kasutamist, mis meie käsutuses on. Äh, komisjoni vastavad talitused ja, ja ka Euroopa Liidu välisteenistus hindavad olukorda pidevalt ning ähm, teevad otsuseid vastavalt vajadusele kiirelt ja koordineeritult konsulaarkoordineerimine ning Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline koostöö on ka väga tähtis selleks, et äh, Euroopa Liidu kodanikke tagasi koduriiki tuua. tsiviilkaitsemehhanism äh, näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa äh, algatusel on aidanud repatrieerida kümneid ja kümneid inimesi kriisipiirkonnast volinik Kirjakides on olnud pidevalt ühenduses liikmesriikide kolleegidega ja piiriülese terviseohu otsuse järgi on vaja koordineerida komisjoni poolt kolme mehhanismi, varase hoiatuse ja vastuse mehhanism, tervishoiukomitee ja kommunikatsioonivõrgustik on need, millega tuleb tööd teha, nende hea koostöö tagab edu. ma olen kindel, et info jagamine ja valmisolek ning leevendamisstrateegiad ähm, on kõik äh, võimalikud ja, ja äh, viirusuuringuteks on Euroopa Liidu poolt eraldatud kümme miljonit eurot. oluline on kliinilised uuringud läbi viia kolmes haiglas, üheksasajas laboris, neljakümne kolmes riigis. Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad ka erinevaid meetmeid piiril ning eh, siiski tuleb koostööd teha liikmesriikidega selleks, et meil oleks ühine seisukoht välispiiridel tegutsemiseks, mis vastaks rahvusvahelistele soovitustele ning samas tuleb kaitsta liikumisvabadust ning kõikide Euroopa Liidu kodanike tervist tuleb koostööd teha ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kaudu kõikide partneritega, mobiliseerida äh, rahastamisvahendid, et olla strateegilise kavandamise faasis valmis piirama viiruse levikut ning toetada teadusuuringuid. võimekuse suurendamine on eriti tähtis just nendes riikides, kus juba tervishoiusüsteem on nõrk äh, kaitsevahendite kandmine on selline üldisem äh, lähenemine äh, ja komisjon on ka sellele tähelepanu pööranud ja paralleelselt sellega äh, vaatab komisjon ka läbi, millised on liikmesriikide karantiini ja isolatsiooni võimalused. liikmesriikide võimekus on erinev loomulikult, kaasa arvatud isik, isiklike kaitsevahendite kandmise võimalused ja sellepärast ongi vaja piiriülest solidaarsust ja koostööd. tähtis on kontrollida seda haiguspuhangut, vältida viiruse levikut ja seetõttu tuleb Euroopa Liidul ka Hiinat abistada me tahame Hiinat aidata, aga päästa ka ülejäänud maailma kriisist komisjon on poliitilisel ja praktilisel tasandil Hiinaga ühenduses olnud, me oleme juba kaksteist tonni eh, kaitsevahendeid saatnud Hiinasse ja see on selge näide meie solidaarsusest. me oleme liikmesriikidega ja eraettevõtetega kontaktis olnud selleks, et välja selgitada, millised on kaitsevahendite varud mis äh, võib-olla ületavad Euroopa Liidu vajadused ja mida saaks vajadusel teistega jagada, näiteks Hiinaga ja äh, tundub, et äh, meie vajadus on kaetud, aga nüüd tuleb vaadata, kus on meie toetust kõige rohkem vaja selleks, et lämmatada haiguspuhangi juba eos nüüd äh, oluline on Euroopa Liidu Hiina ekspertide ühine töörühm rahvatervise küsimustes, mis käsitleb just seda koroonaviirust. Äh, selles käsitletakse ka äh, haigusepuhangu kaudseid tagajärgi, näiteks ksenofoobia online ja offline ning aasialaste diskrimineerimine või nende inimeste diskrimineerimine, keda peetakse aaslaseks, käib igati Euroopa Liidu õiguse vastu ja komisjon ei saa seda mitte mingil juhul lubada. ei mingit rassilist diskrimineerimist mis tahes vormis. me oleme Ravimiametiga koostööd teinud, liikmesriikide asutustega koostööd teha selleks, et Eh, hinnata olukorda, eh, hinnata, millised on meie farmaatsiavõimalused, millised on ravimivarud. Eh, siiani ei ole ravimite kättesaadavust see haigusepuu on kohustun-, ohustanud, aga me peame olema ettevaatlikud. nüüd selline haiguspuhang on esile toonud ka selle, et me peame hindama seda, milline on meie ravimitootmise võimekus. see puudutab ka äh, seda uut äh, farmaatsiastrateegiat, mille komisjon kavatseb välja tuua sellel aastal, kuid hiljem. tähtis on, et me suudaksime nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool äh, seda, selle viiruse levikut takistada, kiire informatsioonivahetus, kiire reageering, poliitiline ja tihe koostöö. kõik, kõik need jõupingutused sõltuvad Euroopa Liidu solidaarsusest, solidaarsusest kõigi kodanike vahel, solidaarsusest kõigiga, kes on ohustatud viirusest. ootan teie debatti, tänan. suur tänu nüüd annan sõna kolleeg Delangele Rahvapartei nimel. suur tänu, juhataja, volinik, suur aitäh! terviseministrite kohtumise eel, mis toimub homme, on minu meelest väga sobilik eh, just seda teemat täna õhtul käsitleda. tahan väga selgelt öelda, et ei ole põhjust paanikaks Euroopas äh, inimesed vaatavad muidugi õigustatult äh, oma siseriiklike ametkondade poole, nagu ka Euroopa Liidu poole, otsivad vastuseid. ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni koordineerimistöö eest, mis olete ära teinud, ma olen näinud varasemaid haiguspuhanguid ja seda, kuidas neid on koordineeritud, aga nüüd on äh, tõepoolest äh, põhjust teile kompliment teha, mis puudutab näiteks äh, inimeste koordineeritud ähm, koju saatmist. siiski tuleb ka hoiatada selle eest, et tervishoiuministrid ilmselt ütlevad, et tervishoid on äh, liikmesriikide pädevuses, neil on õigus, aga inimesed ei taha praegu kuulda midagi Lissaboni lepingust, nad tahavad lahendusi. meie Rahvapartei fraktsioonist ootame erinevaid asju, kõigepealt tuleb läbi viia võimekuse test kõigis liikmesriikides. pean ütlema, et äh, mind teeb natuke murelikuks, kui komisjon ütleb, et äh, võib muutuda vajalikuks solidaarselt organiseerida äh, Ähm, korraldada, et äh, need vajalikud vahendid liikmesriikidesse jõuaks. me peame olema valmis ähm, ja meil on vaja koordineeritud tegutsemispiirkonda vahel on vaja selget kommunikatsioonistrateegiat, et ei äh, tehtaks vastukäivaid soovitusi, mida oleme varem näinud, vaktsiinid, seda ka mainisite, aga lõpetuseks on väga oluline, et meil oleks ajakohane info. miks on nii, et meil on ametlik info, et Aafrikas ei ole mitte ühtegi juhtu aga see, see tundub äh, päris ebatõenäoline, äh, võttes arvesse, et neil on siiski suhted Hiinaga või siis äh, on asi lihtsalt selles, et ei ole kontrollitud, ei ole testitud ja see on murettekitav. on oluline, et meil ei oleks mitte ühtegi nõrka lüli ja seda, sellega, selle peavad tagama ka ministrid homme. aitäh ja järgmiseks kolleeg Kutelant Äh, sotsiaaldemokraatide poolt. suur tänu, lugupeetud juhataja, äh, aitäh, lugupeetud volinik, selle väga olulise sõnavõtu eest meie arutelu alustuseks. nelikümmend tuhat äh, juhtumit on kinnitatud üle maailma enam kui Ehm, ja väga paljud surnud, me peame võtma koroonaviirust tõsiselt. Euroopas ei ole need arvud küll nii kõrged, aga sellegipoolest eh, me peame tegutsema. maailma terviseorganisatsiooniga on väga oluline mõista seda haigust paremini, me ei tea veel, kuidas see täpselt edasi kandub. ma tahaksin siinkohal välja tuua ka Euroopa Liidus toimuvaid jõupingutusi viiruse uurimisele, ma loodan, et nad kannavad vilja. haiguspuhangu allikas on vaja kindlaks teha, et me saaksime takistada sarnaseid juhtumeid tulevikus, see on ääretult oluline. enne kui meil ei ole rohkem infot viiruse kohta ei ole võimalik äh, teada, miks äh, kõik on aset leidnud. mina kutsun üles liikmesriikide tervishoiuministreid et nad oleksid aktiivsed, nad valmistuksid ette võimalikeks haiguspuhanguteks. tuleb võtta meetmeid, et takistada nakatumist, viiruse levikut, inimeste isoleerimine, karantiin on samuti oluline, samas tuleb seda läbi viia nii, et põhiõigused oleks kaitstud. peame tagama ka selle, et koroonaviirus viiruse ähm, levik ei viiks selleni, et ähm, antakse valeinfot. olles seda kõike öelnud, ma olen kindel, et komisjon teeb oma tööd hästi ja see, et olete täna siia tulnud, näitab ka, et äh, tõepoolest äh, olete valmis kõigeks. me peame keskenduma äh, teadustööle ja meil on vaja rohkem infot, et ka kodanikke kursis hoida suur tänu, järgmiseks ähm, Renew Europe fraktsiooni poolt kolleeg C suur tänu. iga päev kuuleme jällegi äh, uudiseid koroonaviiruse kohta. maailm hoiab hinge kinni ja ootab, et kohe tekib üleilmne epideemiapuhang. mina arvan, et see on vale lähenemine. väga oluline, et ei toimuks sellist valeinfo levikut, mis praegu toimub Ungaris peeti kinni kaks inimest, kes levitasid sotsiaalmeedias valeinfot, et ähm, nakatunud on äh, sajad inimesed, see on muidugi, see muidugi ei vasta tõele. olgem ausad Euroopa ei ole just palju teinud, et äh, väärinfo levikut, hüsteeria levikut takistada. on selge, et meil on praegu käimas äh, globaalne kriis, aga sellest hoolimata peame olema meelekindlad. ei tohiks äh, toimuda sellist hirmu, mm, äh, hirmu õhutamist. meil on vaja kodanikke informeerida ning äh, igasugust infot tuleb kontrollida sest et ähm, väärinfo ja usaldamatus võib olla veelgi nakkavam kui ükski viirus. suur tänu, järgmiseks kolleeg Pidikofer Roheliste nimel. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. selle kriisi ajal tahan väljendada solidaarsust äh, Hiina, äh, hiinlastega, eriti Wuhani elanikega tunneme kaasa ohvritele ning saada oma kaastunde avaldused nende lähedastele. ning avaldame austust Hiina meditsiinitöötajatele, kes on eesliinil nende ning töötavad väga rasketes tingimustes. eelkõige tahaksin tunnustada doktor Li Wanlangi ja teiste julgust tervitame, et Euroopa Liidu liikmesriigid on, on juba pakkunud oma toetust Hiinale esmase reaktsioonina, peame seda tuge ja koostööd jätkuvalt pakkuma igal võimalusel. see tervishoiukriis ei ole veel kaugeltki läbi. seetõttu peame tagama et äh, toimub äh, tugev koordineerimine Euroopa Liidu sees äh, ja liikmesriikide vahel ning toetan täielikult kõike, mida kolleegid juba enne mind ütlesid. rahvusvaheline koostöö laiemas mõttes on äärmiselt oluline, seetõttu tahan veel kord rõhutada, et Taiwan'i tule, Taiwan tuleb kaasata WHO poolt äh, juhitud üleilmsetesse jõupingutustesse. ja lõpetuseks, äh, mulle valmistab sügavat muret, mul on hea meel, et ka volinik seda mainis, see, et äh, kuulda on üha rohkem hiinlaste ja üleüldiselt aasialaste vastu suunatud võõravihast Euroopa Liidus ja ka mujal. see on täiesti vastuvõetamatu. me tahame näidata üles oma solidaarsust ning äh, võõraviha ja rassism on vastuvõetamatu. me peame võitlema selles kontekstis ka valeuudiste ja hirmujuttudega. suur tänu, järgmiseks kolleeg Kopšinska ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, juhataja. volinik, võttes arvesse et tegemist on väga pakilise teemaga ning et meil on vaja kõikehõlmavat strateegiat võitluseks viirusega, on mul komisjonile mõned küsimused. kas saate midagi öelda homse tervishoiuministrite erakorralise kohtumise kohta? kas komisjon saaks selgitada, kuidas äh, TG Sante ja Hiina terviseministeerium koordineerivad oma tegevust ning äh, Ehm, saaksite ka ehk öelda ECDC viienda riskianalüüsi kohta mõned sõnad. kuidas koordineerib komisjon oma tegevust kolmandate riikidega, kas komisjon on kaalunud äh, hädaabimeetmeid, kui viirus äh, levib äh, Aafrikas, hakkab Aafrikas kiiremini levima, võttes arvesse ka sealseid probleeme tervishoiusüsteemiga? WHO on öelnud, et vaktsiini ei pruugi veel viimase kaheksa või järgmise kaheksateistkümne kuu jooksul ähm, saadaval olla, kas meil on ähm, selle olukorra toimetulekuks võimalused? kolleeg Urban Crespo. koroonaviirus on tegelikult vähem nakkav kui tavaline gripiviirus, aga paanika on palju suurem, levib ähm, ka palju valeinfot. Ähm, levib võõra viha asiaatide vastu. see, selle viirusega me ei saa võidelda ksenofoobia kaudu, vaid meil on vaja paremini rahast tervishoiusüsteemi, on vaja inimväärseid tingimusi. tervis on äh, põhiõigus. me peaksime seda arutelu siin kasutama ka selleks, et öelda, et tuleb tagasi pöörata kärpemeetmed tervishoiusüsteemis, mis mõjutavad üle maailma ka siin Euroopas tervishoiusüsteemide kvaliteeti. selle kriisiga toimetuleku juures tuleb tagada põhiõiguste kaitse, meil peab olema nulltolerants võõra viha vastu rünnakute äh, vastu, mis äh, mõjutavad äh, Aasiast pärit inimesi. Pole hullemat viirust kui võõraviha. aitäh, järgmiseks Rahvapartei Megu Ekstefanitš, aitäh. tänaseks on enam kui tuhat inimest langenud viiruse ohvriks, on surnud, nelikümmend tuhat inimest on nakatunud. Mm. aga äh, Taiwan on, Taiwanit ei ole kaasatud WHO koosolekutele ja see õõnestab oluliselt äh, äh, maailma tervishoiusüsteemi. viirus ei tunne piire ja sellepärast on oluline ka Taiwan äh, kaasatakse ja meil on tõesti vaja kõiki ekspertteadmisi, mis meile kättesaadavad on tuleks üles kutsuda kõiki neid, kes äh, Taiwan'i osalust blokeerivad, et nad selle lõpetaksid. Taiwan tuleb kaasata kõigisse WHO tegevustesse ning me peame seda ühehäälselt nõudma. aitäh, järgmiseks kolleeg Haisel äh, sotsiaaldemokraatide nimel. Euroopa Unia musi nausai zabraani. aitäh. Euroopa Liit peab takistama koroonaviiruse levikut, kuid samuti äh, tuleb takistada propaganda levikut viiruse kohta. Need sõnumid, mis levivad sotsiaalmeedias. tuleb võtta meetmeid selle vastu ja kuigi palju on juba tehtud, ei saa me loorberitele puhkama jääda. me teame, et äh, Euroopas on olnud ainult mõned üksikud koroonaviiruse juhtumid mm, ja me peame selle kohta ka teavet levitama. on oluline, et inimesed oleksid teadlikud tegelikust olukorrast. peame panema rõhku ennetusele, ennetus on alati parem kui ravi ja tahaksin eh, juhtida tähelepanu ka sellele, et on üpris raske eh, leida näomaske kaubandusest see viirus aga levib äh, just äh, nimelt äh, nina ja suu kaudu. on oluline viia läbi teavituskampaaniaid ja ma kutsun üles komisjoni seda tegema, et teavitada otse kõiki kodanikke. aitäh, kolleeg Vilja Lenoir, palun. president, madame la commissaire. suur tänu. koroonaviiruse saabumine kinnitab, et tegemist on maailma tervisekriisiga, viirused ei peatu riigipiiridel. Te ütlesite, äh, proua volinik, et komisjon on väga hästi tulnud toime koordineerimise rolliga, äh, teinud koostööd liikmesriikidega, aidanud kaasa Hiinast äh, Euroopa Liidu kodanike repatrieerimisele, finantseerinud uusi teadusuuringuid, et leida ravimeid ja vaktsiini viimastel nädalatel oleme aga väga äh, kriitilisi sõnu kuulnud Hiina valitsuse suhtes. praegu ei ole siiski ähm, epistli lugemise aeg või kritiseerimise aeg poliitilistel motiividel, praegu on hetk näidata üles solidaarsust äh, Hiina rahvaga, Hiina arstidega äh, ja oluline on ka mõelda, mis, mis toimub Aafrikas, sealgi on väga habras tervishoiusüsteem ja ei suuda epideemiat vältida. suur aitäh, siin on ka viis vaba mikrofoni soovi, rohkem me kahjuks täna kuulata ei saa ja nüüd proua de Sutter ma tänan, proua juhataja, volinik. ükski riik üksi ega ükski organisatsioon üksi ei suuda koroonaviiruse levikule piiri panna. Euroopa Liit peab tegema tihedat koostööd WHO eh, osalisriikidega, Hiinaga, rahvusvahelise partneritega, sealhulgas ka Taiwaniga ja rahvusvaheline üldsus peab toetama kõiki jõudpingutusi viiruse leviku peatamiseks. Eh, eh, mitmed rahvusvahelist inimõiguste rühmad on öelnud, et Hiina valitsus on tagasi hoidnud informatsiooni alla surunud äh, infovabadust ja pärssinud juurdepääsu toiduainetele, ravimitele. Äh, ja samas äh, Hiina vastasus ja diskrimineerimine on samuti maailmas aset leidnud. kui tegemist on sellise erakorralise olukorraga inimõigusi tuleb järgida kõigepealt väga proportsionaalselt ja vajadusepõhiselt, õigusriigi põhimõtteid järgides, kaitsmaks inimõigusi ja inimeste tervist Euroopa Liidus ja kõikjal maailmas. suur tänu, härra Liise, palun, Rahvapartei. suur tänu, lugupeetud juhataja, aga mina tahaksin väljendada oma kaastunnet kõigile, keda see viirus on tabanud, eelkõige äh, siis ka surnute lähedastele. aga mina toetan seda, mida volinik ütles, me peame tegema Euroopas koostööd, kui aga vaatame selle arutelu pealkiri, kus on mainitud inimõigusi, siis tuleb rõhutada, et ähm, ku-, et siin on sõnavabaduse allasurumine viinud kriisi ägenemiseni. meil on see suur probleem, et osa maailma üldsusest ehk siis Taiwan on koordineerimismeetmetest äh, välja jäänud ja seda ideoloogilistel põhjustel. tuleb väga selgelt öelda, et ideoloogia ei saa olla tervisest kõrgemal kohal, see peaks ka nüüd Hiinale täiesti selge olema. suur tänu ja järgmine on Helen Fritson, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Eh, ma tänan, juhataja, volinik. meil on praegu väga tähtis arutelu, koroonaviirus tekitab äh, hirmu maailmas ja inimeste arv, kes on nakatunud ja ka hukkunud, on kasvanud viimastel päevadel veelgi ja väga tähtis, et komisjon ja liikmesriigid pidevalt annavad kodanikele õiget informatsiooni koroonaviiruse kohta ja sellega seonduvate ohtude kohta. teadusuuringud on siin ka üliolulised, otsustava tähtsusega ja karantiinimeetmed nende eh, osas, kellel on sümptomid, oleksid proportsionaalsed ega rikuks inimese, inimõigusi. me peame ka rassistlikud rünnakud Aasia päritolu inimeste eh, vastu hukka mõistma. peame suunama kõik oma jõupingutused sellele, et viiruse levikul eh, piir panna ülemaailmselt ja liikmesriikides. suur tänu, proua Talli. Te rääkisite väga selgelt vastutusest, mis Euroopa Liidul siin on. ma tänan. järgmine proua Viisler, Liima Rahvapartei fraktsioon. kui Juanis oleks sõnavabadust hinnatud, siis ei oleks äh, see äh, arst, kes hoiatas viiruse riski eest surnud. aga Ehm, me teame, et ametivõimud pidid saladust hoidma isegi valedeklaratsioonide puhul. kontrollida teadusinformatsiooni ja arste ei ole täna enam asjakohane. nüüd Taiwanil tuleb ka lubada Maailma Tervishoiuorganisatsioonis osaleda arst, kes hoiatas koroonaviiruse eest, on nüüd surnud, internaadid Hiinas on kutsunud sõnavabadusele üles, aga palju äh, sellest, mis reaalselt toimub, on internetist kustutatud ja äh, dramaatilist tõde ei näe. sellepärast ongi väga raske tulevikku ette ennustada igal juhul tahaksin tervitada kõiki neid meedikuid, kes ennastsalgavalt töötavad. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama? kolmkümmend sekundit, palun siis. Pour ma collègue française, je voudrais simplement savoir. ma tahaksin lihtsalt teada kas ta on lube-, lugenud Albert Camus raamatut Katk? jah, proua. selle raamatu lõpus on öeldud, et äh, katkuviirus ei sure kunagi ja peame olema alati ettevaatlikud. Camus viitas sellele, et äh, vaja, vabadus on midagi sellist, mida tuleb iga hinna eest hoida ta viitas pruunile katkule, aga niikuinii peab alati olema valvel. põhiõigused ja vabadused on need, mida me alati, alati peame hoidma. tänan. mul on tõesti hea meel, et te selle ra-, seda raamatut mainisite. ma tänan proua Montserrat Rahvapartei fraktsioonist la propia china reconoce que hay dificultades. suur tänu. Hiina on äh, tunnistanud, et ta on teinud vigu reageerimaks koroonaviirusele. Äh, tegemist on rahva tervise äh, suure ohuga, erakorralise olukorraga, mis paneb proovile meie tervishoiuteenused ka koolide õpetajate tegevuse ja Barcelonas koroonaviiruse tõttu tühistati üks konverents. meil on vaja, et üheskoos välja töötada reageering toimuvale, meil on vaja tagada kõigi eurooplaste äh, turvalisus ja ohutus, kui me libauudiseid, eh, desinformatsiooni levitame, siis sellega ainult eh, inimesi märgistatakse. tähtis on õiget infot eh, jagada selle kohta, kuidas viirusele piir panna. kõigepealt on vaja selget teavitusstrateegiat, et tagada usaldus, meil on vaja põhjalikumat vaktsiine uurida välja töötada. tähtis on, et need, kes tulevad meie territooriumile, ei olnud kontaktis nakatunutega, et nad saaksid õige kohtlemise. härra Tajani, palun Rahvapartei fraktsiooni nimel üks minut. suur tänu. rahvapartei seisukoht, eh, proua juhataja, on väga selge ma tänan. Euroopa Rahvapartei seisukoht on väga selge, me toetame komisjoni samme, aga kutsume üles komisjoni homme hommikul juba tagama, et koordineeritult reageeriksid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid üheskoos. et ühesuguseid meetmeid rakendataks, ollataks ühtsed. meil tuleb ära hoida see, et erakorraline olukord tekib ka Euroopas praegu see on Hiinas. meil on vaja äh, ka informatsiooni küsida ähm, inimestelt, kui nad tulevad tagasi Hiinast ja nakatusohtlikest piirkondadest. kui me tahame paanika ära hoida, peame kiiresti tegutsema ja selgelt tegutsema ja viimane märkus. Hiina ei ole teinud kõik, mis ta võinuks teha ja endiselt ei jaga piisavalt informatsiooni, asjad viibivad ja ta tegutseb nagu Euro Nõukogude Liit Tšernobõli päevil tegutses, hoidis äh, kinni informatsiooni ja see kahjustab väga. süü on Euro Hiina kommunistlikul süsteemil. nüüd hakkab meil vaba mikrofoni voor, palun, sõna saab sotsiaaldemokraatide nimel esimene kõneleja. suur tänu. praegu, kus me arutame seda teemat, koroonaviiruse nakatanute hulk on äh, kasvanud juba tuhandetesse sellest ajast peale, kui ta avastati. ja viirus ei hooli kellegi poliitilisest värvingust ega nahavärvist. jah, meil on tsiviilkaitsemehhanismid ja muud mehhanismid, aga sellises erakorralises olukorras me peame olema valmis kohe sekkuma meil ei ole ühesuguseid norme tervishoiu vallas liikmesriikides. aga samas tuleb meil ühtselt tegutseda. ma loodan, proua volinik, et homme hommikul juba te mõtlete selle peale, kuidas selline integreeritud reageerimissüsteem tööle panna ja meie meditsiinikorpusse tegutsema asuda minagi olen valmis oma panuse andma ma jah kiidan teid praegu võetud meetmete eest, loodetavasti teie tegevus jätkub. jah, aeg läheb, aga palun pidage kinni proua Tali ühest minutist. We... suur tänu, Iirimaal on meil kaks tuhat surma eh, talvel, sellepärast et napib kütet. Eh, seda eh, elanikkonna puhul, mis on neli koma viis ja, ja selge on see, et iga surm tuleb paigutada konteksti ja las teadlased tegelevad selle teemaga tuleb rõhku panna kliinilistele äh, uuringutele, testidele, tihedale koostööle, uurimistööle. ma tervitan Hiina jõupingutusi, kes on teinud, äh, mis võimalik selleks, et viirust ohjeldada ja ma arvan, et kõik liikmesriigid peavad veel kahekordistama omapoolseid jõupingutusi. liikmesriigid on võtnud terve rea meetmeid äh, sisenemisel Euroopa Liitu. meie Iirimaal ei ole olnud nii tublid, aga tõesti on vaja aidata Hiinat, see on väga tähtis, samuti on vaja astuda välja diskrimineerimise vastu, mis samuti seondub selle teemaga. järgmine on proua Šoidorova Rahvapartei fraktsioon yes.. ma tänan. suur tänu, proua volinik, teilegi ettekande eest ja ma olen nõus paljude eelkõnelejatega. minagi usun, et teadlikkus ja koostöö on kõige olulisemad. ja sellepärast on minu jaoks täiesti mõistmatu, et Hiina keeldus abist, mis tul-, ta pakkus Taiwan, meditsiinilist abi ja ravi pakkus Taiwan Hiinale. Taiwan'i tervishoiusüsteem on üks kõige eh, eesrindlikumaid ja tähtis on, et Taiwan oleks esindatud ka Maailma Tervishoiuorganisatsioonis seetõttu. tervis peab seisma eespool poliitikast ja tähtis on, proua volinik, tagada, et te tõesti kontrollite üle selle väite, et Hiina keeldus Taiwan'i abist. meie Tšehhimaal kogeme, kuidas tavalised inimesed saadavad Hiinale praegu raha ja materiaalset abi ja see on praegu kõigil esiplaanil. ma tänan, härra Zahradil, ECR fraktsioon. jah, oli hea kuulda seda, et Euroopa Liit on valmis ja tahab selle ohtliku puhanguga võidelda koostöös liikmesriikidega, koostöös Hiinaga ma tuletan teile meelde, et Euroopa Liit ja Hiina on olnud strateegilised partnerid pärast aastast kaks tuhat kolm ja me oleme näinud eh, selle mõju globaalsele majandusele ja majanduskasvule. nüüd on Hiinat tabanud eh, see eh, nakkus ja sellel on ülemaailmsed tagajärjed. kui Euroopa Liit tahab ka olla vastutustundlik maailma areenal, areenil, siis ta peab näitama, et strateegiline partnerlus, nagu härra Pütikov, Pütikofer ütles, tähendab ka seda, et Hiina on paremini kaasatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tegemistesse ja tuleb võidelda Hiina vastaste ja Aasia vastaste meeleolude vastu, mis praegu levivad Euroopas, sest see on väga ohtlik ma tänan ja viimane on härra Volas kuue fraktsioonist üheks minutiks. <laughs> jah, ma tänan. aastal kaks tuhat üheksa eh, seagripp puhkes USA-s ja levis sealt sajasse riiki. ja sel aastal USA-s üheksakümmend miljonit inimest on olnud gripis. kümme tuhat on hukkunud. see, kuidas inimesed on nüüd kasutanud seda olukorda õõnestamaks Hiina riiki, on pisut hirmutav. kui hiinlastel on probleem koroonaviirusega, siis kas ei ole vaja neil meie koostööd, solidaarsust ja abi jah, aga neil ei ole vaja, et me paanikasse satuksime. jah, nad ehitasid haigla kümne päevaga üles. meie ei suuda seda. jah, nad on olnud väga suutlikud selle kriisiga toime tulema, paremini kui teised. me peaksime seda tervitama ja Maailma Tervishoiuorganisatsioongi väga positiivselt hinnanud Hiina tegevust, aga nüüd Euroopas vis-, loobitakse neid kividega ja öeldakse, et inimõigusi seal rikitakse, see on lihtsalt eh, meelehärmi valmistav, kuidas õõnestatakse Hiinat. suur tänu. vaba mikrofoni voor on läbi ja nüüd annan sõna volinikule lõppsõnaks, palun kõnelejal ei olnud mikrofoni. suur tänu, proua juhataja, aitäh parlamendiliikmetele selle väärtusliku diskussiooni eest. olen teie kommentaarid üles tähendanud. Taiwan'i küsimus Maailma Tervishoiuorganisatsioonis ähm, vajab muidugi rahvusvahelises raamistikus äh, kaalumist ja kõik peab olema kooskõlas ühe Hiina poliitikaga. nüüd, äh, mis puudutab äh, tegevust Hiinas, oleme igapäevases ühenduses nendega ja meil ei ole mingit põhjust kahelda selles, mida nad meile teatavad ja me oleme ka Aafrika ametivõimudega ühendust võtnud ning Euroopa Liit on Hiina haiguste kontrollikeskusega kokkuleppe sõlminud ning me tahame teha kõik selleks, et me oleksime valmis igaks juhuks ja me arvame, et paanikaks pole põhjust. ja ma muidugi hindan seda, et me kõik kõik tunneme, et meil on ühised eesmärgid, äh, kõik soovivad, et äh, Euroopa Liidu tasandil oleks sidus äh, lähenemine koroonaviiruse levikule ja me tahame tõesti enda poolt anda kõik, et meie töö oleks edukaks, aga edu sõltub heast koordineerimisest ning kõigi osapoolte, kõige tähtsamate osapoolte aktiivsest osalusest kaasa arvatud Euroopa Parlamendist. nüüd äh, ma olen siin täna näinud, et Euroopa Parlamendil on piisavalt tahet koostööd teha ja me tahame erakorralise tervishoiunõukogu kokku kutsuda, see leiab aset juba homme ning siis on ka äh, meil oluline äh, võimalus koordineerimisest rääkida. muidugi on vaja ühtlustada oma valmidusmeetmeid kaasa arvatud äh, Euroopa Liidu välispiiridel. Äh, me tahaksime toetada ka Hiina jõupingutusi piirata viiruse levikut ja vältida ülekandumist äh, mujale, kaasa arvatud Euroopa Liitu. eriti tuleb mõelda kolmandatel riikidel, kelle tervishoiusüsteem on nõrk ning me tahame sellepärast toetada Hiinat ja rahvusvahelist koostööd, kaitstes samas Euroopa Liidu kodanikke ja ma usun, et see kõik on võimalik. me jälgime pidevalt olukorda ja vajadusel võtame ka meetmeid ning hoiame Euroopa Parlamenti kursis meie tegevusega. tänan. ez ülésre holnap, kétezer-húsz február tizenharmadikán csütörtökön kilenc. tänane istungjärk on läbi homme algab töö kell üheksa, kestab kella kaheni ja siis kella kolmest kella neljani päevakord on Euroopa Parlamendi veebilehel. head ööd!